Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. me ootasime ära kümme minutit pea, et kolleegid eh, saaksid tulla ja need, kes ei ole siin, ehk tulevad peatselt ülejäänutele tere hommikust. aitäh, et õigel ajal kohal olite. ja jätkame nüüd päevakorra kohaselt. esimene täna hommikune päevakorrapunkt on meie arvamuse projekt. proua Tšufrida on arvamuse koostajaks ja teemaks on Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne. vastavalt artiklile kolmsada kakskümmend viis aluslepingus eh, on, peame eh, ka omapoolse aruande koostama selle kohta, kuidas on liikmesriigid tegutsenud finantshuvide kaitsel ja pettusevastasel võitlusel. ja see puudutab loomulikult ka ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid ja komisjoni aruande kohta aastaks kaks tuhat viisteist meie eelarve kontrolli komisjon koostab oma aruande ja meie omapoolse arvamuse. meie raportöör proua Tšufrida tutvustab täna oma arvamuse projekti ja ma teen ettepaneku, et muudatusettepanekuid esitame neljateistkümnendaks novembriks keskpäevaks. nii et kohe saab sõna proua Tšufrida ja siis saavad sõna variraportöörid. Grazie presidente, prima di tutto vorrei ringrazia-. tere hommikust. kõigepealt ma tahan tänada komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruande eest, mis puudutab pettusevastast võitlust. kui ma tohin kokku võtta, siis võib öelda, et kaks tuhat viisteist teavitasid liikmesriigid mitmetest paljudest rikkudest, aga enamus nendest ei ole pettuse juhtumid. ülejäänud on lihtsalt tavalised eeskirjade eiramised. arvud on iseenesest küll suured, aga e, kui me analüüsime olukorda, siis seda tuleb muidugi põhjalikult teha, siis Ehm, eh, tuleb vaadata ka, kuidas on kasutatud neid instrumente, mis meie käsutuses on selleks, et analüüsi korralikult läbi viia ja peab ütlema, et instrumendid ei ole sugugi ideaalsed hetkel veel. ja oktoobris oli parlamendis üks üritus, eh, kus oli ka Olav eh, esindatud ja ütles oma arvamuse ning äh, eksperdid olid kohal, peadirektor osales ja kõik analüüsid seda, kuidas liikmesriikides juurdlusi läbi viiakse. ning tähtis on, et kui me andmeid analüüsime, siis mõtleme ka selle peale, kuidas eh, olukorda parandada ja kuidas paremini ära kasutada struktuurifondide vahendid Äh, alati on vaja mõelda ka selle peale, et kui rahalisi vahendeid kasutatakse, kuivõrd kvaliteetselt seda tehakse. ja seegi on üks aspekt, mille kohaselt ühtekuuluvuspoliitika täitmist hinnata. Äh, äh, kui tegemist on pettusejuhtumitega, siis nende puhul on vaja kõigepealt raha tagasi kõigepealt saada. nüüd aruandes ei ole väga üksikasjalikult äh, andmeid välja toodud eraldi ühtekuuluvuspoliitika vallas aset leidnud pettusjuhtumite kohta, aga ähm, me teame ka, et ähm, me oleme tublisti edasi liikunud selleks, et pettusejuhtumid väheneksid struktuurifondide kasutamisel. Olafis on uus üksus loodud, kes tegeleb just spetsiaalse struktuurifondide rahade kasutamisega ning äh, pettusealaste juurdluste puhul millest Olav on teatanud, et selliseid juurdlusi aastal kaks tuhat viisteist oli üle kahekümne tuhande ja äh, äh, tuleb arvestada ka seda, et andmed ka on erinevad, sest erinevad on õigussüsteemid liikmesriikides. Äh, samas võitlus pettuse vastu peab olema ühesugune kõikjal ja need pettused ei kahjusta ju mitte ainult Euroopa Liidu huve, vaid liikmesriikidegi huve. nii et andmete võrdlevuses on veel parandamisruumi. ja kui mingist äh, pettusest äh, saadakse informatsiooni, äh, siis tähendab see seda, et kontrollsüsteem toimib ja mõnedes riikides, kust on rohkem selliste juhtumite kohta informatsiooni, ei tähenda seda, et seal pettusi rohkem oleks, lihtsalt kontroll võib-olla on parem nii et tähtis on aruandlust ühtlustada. tähtis on, et andmeid saaks kasutada korralikult statistilistel eesmärkidel äh, nüüd äh, juurdluse lõppedes on tavaliselt niimoodi, et Olav äh, ütleb, kas tegemist oli rikkumisega või eeskirjade eiramisega, enamasti on tegemist just viimasega Äh, aga üks põhjus, miks see nii on, on ka see, et menetlused on väga keerulised mis tähendab seda, et kõigepealt on vaja tugevdada tehnilist abi haldamisel ja teiseks on ülioluline lihtsustada menetlusi äh, ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel. Äh, arvestades, kuivõrd aktuaalse teemaga on tegemist, siis peame arvestama seda, et need andmed on ikkagi eh, suhtelised ja ei tohi neid eh, vääralt kasutada. ja tähtis on ka, et eh, jääks tõene pilt olukorrast, eriti praegusel raskel ajal. jah, loomulikult ühtekuluvusrahade kasutamisel on pettuse juhtumeid, aga äh, liikmesriikide ametiasutused äh, tegelevad nende as-, sellistel juhtumitega tõhusalt ja olukord ei ole sugugi nii halb, kui arvudest võiks pilt jääda. Äh, ja pettuse juhtumitele viidatakse siis, kui juba on menetlus lõpule viidud ja me peame eh, omalt poolt eh, mitte repressioonidele tähelepanu koondama ennekõike, vaid ärahoidmisele, preventsioonile, paremale haldamisele. ja meil on vaja, et oleks tihedam koostöö ka korraldavate asutuste ja politsei vahel. ning eh, samuti on vaja ka paremini andmeid avaldada toetuste saajate kohta ma ei ole veel lõplikku teksti koostanud, ma esitan teile uue variandi sellest tekstist ja ootan teie muudatusettepanekuid selleks. suur tänu. nüüd variraportöörid, härra Jakovtšitš äh, tutvustab proua Nikolai arvamust, kas mul oli õigus? Norika Nikolai tegelikult on variraportööriks, on ju nii? jah, ma üritan teha oma parima Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad eh, tagama eh, maksumaksjatele, et Euroopa Liidu eelarve on hästi kaitstud ja kasutatud ja me peame võitlema seetõttu pettuste vastu ja tagama, et Euroopa Liidu rahalised vahendid tõesti kasutatakse eesmärkidel, eh, milleks nad on loodud ja jõuaksid tõeliste abivajajateni. nüüd ametlikud andmed, mis me oleme saanud liikmesriikidel, kui nad kontrollivad, kuidas rahastatakse projekte Euroopa Liidu projektide puhul Äh, näitab, et äh, on eeskirjade rikkumisi, eriti riigihangetel. ja selles kontekstis komisjon ja liikmesriigid peavad äh, olukorda parandama ning ka juurdluse läbiviimiseks ja kontrolliks peavad olema vajalikud volitused. Olav on tähtis institutsioon, mis te, peab tegema koostööd liikmesriikidele, aga paraku praegu jääb vajaka mm, suhtlemisest, et vähendada pettusi ja raha ka täiel määral tagasi saada, kui see ei ole õiguspäraselt eraldatud. nüüd suhtlemine Olafi ja liikmesriikide vahel ehm, peab paranema ja on vaja sellist teavitamiskampaaniat ja võtta meetmeid selleks, et kodanikud teaksid, kuivõrd tõhusad on meie pettusevastased meetmed, mis meil juba olemas on. ja on vaja suurendada ka läbipaistvust, seda kõikidel projektide haldamise tasandil, kui saadakse raha Euroopa Liidu eelarvest nendele projektidele. et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid siia seoses ettepanekuga Euroopa prokuratuur luua, see kindlasti vähendab killustatust ja tugevdab jõupingutusi võitluses pettuste vastu. see on Norika Nikolai tekst. suur tänu. veel üks äh, variraportöör on meil proua Demato, palun. Io ringrazio la collega per il lavoro fin qui siin kui svolto su un report important-. suur tänu raportöörile tehtud töö eest selle väga tähtsa raportiga, mis käsitleb Euroopa Liidu finantshuvisid. minagi tahaksin mõningaid mõtteid avaldada, ma olen nõus sellega, et on vaja läbi viia klassifitseerimise ühtlustamine ja ka on vaja ühtlustada seda, kuidas rikkumisest ja eiramistest teatatakse samuti menetlused peavad muutuma lihtsamaks ja halduskontrollgi peab tõhusam olema. nüüd eriti suured rikkumised on olnud avalike hangete vallas. nüüd me ootame seda, et ka kontrollikoda mm, oma kontrollikoja poolt antud soovitused ellu viidaks. ja veel ühtekuuluvus poliitika ei ole see valdkond, kus kõige rohkem pettusi on aset leidnud, aga ometi on nii, et eh, siin on väga suur siiski rikkumiste eh, määr. viimastel aastatel oleme ka näinud, et rohkem on teatatud rikkumistest ja eeskirjade eiramistest eh, nii et võib-olla äh, on tulnud aeg ka rohkem ärahoidmisele rõhku panna. tähtis on, et kuidagimoodi ei kahjustataks meie ühtekuuluvuspoliitikat, sest see on kõige lähedasem poliitika meie kodanikele. samas on kõik väga keeruline kodanike jaoks, nad ei mõista hästi, mis toimub. There... suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? jah, ma tean, härra Press, aga variraportööride sõnal Eh, härra Renke sõnul, proua Renke sõnul, vabandust. või kas ei, sellisel juhul proua Presso ja siis annan ka teile sõna. suur tänu, proua esimees. soovin tänada meie kolleegi raporti eest. raportis on palju kasulikke soovitusi ja see on Euroopa Liidule väga oluline, kuna me teame, et sageli need, kes on ühtekuuluvuspoliitika vastased, kasutavad oma argumentide aluseks just seda, et on palju eeskirjade eiramisi eh, ja nad ütlevad isegi selle kohta, et tegemist on alati pettusega, nad ajavad need kaks asja segamini. aga nagu kolleeg selgelt ütles, Äh, siis nad keskenduvad just sellele suuremale numbrile, mitte aga pettuste arvule, mis on tegelikult väiksema äh,, väiksem arv. osa eeskirjade eiramistest, isegi suur protsent nendest, tulenevad menetluste keerukast loomust tehakse vigu mingite üksikasjade juures või siis proovitakse individuaalse juhtumi puhul äh, olukorda lihtsamaks muuta, et ka see tekitab võib-olla eeskirjade eiramise. võib-olla saaks äh, koos volinikuga seda olukorda analüüsida ja koos Regi peadirektoraadiga, et saaks kujundada ülevaate sellest, milline võiks olla tasakaal ähm, eeskirjade eiramiste äh, ja ja äh, teiste probleemide vahel. me peame ära hoidma äh, mingisuguse olukorra raskemaks muutumise või selle abstraktsemaks muutumise. kui siin nüüd võrrelda seda, kuidas meie kolleeg näiteks on toonud inimesed Brüsselisse, toonud haldavatest asutustest inimesed kohale, kes võib-olla oleksid pidanud juba varem selle menetlusega olnud seotud, sest need inimesed aitaksid meil paremini mõista, kuidas menetlust lihtsustada, siis saaks ka eeskirjade eiramiste määra vähendada aga loomulikult on ka päris pettuse juhtumeid ja nendega tuleb jõuliselt tegeleda. ehk siis neid kahte asja on vaja eristada ja nii kiiresti kui võimalik tuleb vähendada eeskirjade eiramisi, kasutades selleks lihtsustamist ja see aitaks meil olukorras paremini hakkama saada. suur tänu ja nüüd äh, härra suur tänu, äh, esimees. ka mina usun, et mõttes see teema on väga oluline ja need lahendused, mille meie välja pakume, määratlevad ühtlasi ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. peame mõtlema praegusest perioodist ja ka perioodist pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. mul on mõned kommentaarid ja ka mõned küsimused, sest olukord teeb mulle muret. minu küsimus on, et millistes liikmesriikides on kõige rohkem eeskirjade eiramisi? võib-olla me ei pea isegi vaatama nende eiramiste endi arvu, aga seda, kui palju raha on sellega seotud. ja ühtlasi, et mis on selle kõige põhjuseks. samuti, kas seda saab kuidagi seostada ähm, pettusega, mis on seotud riigipoolse rahastusega? et kui see pettus on sarnane nii Euroopa Liidu eelarve kui ka liikmesriigi eelarve puhul, siis see tähendaks ju seda, et liikmesriikidel on hoopis enda haldussüsteem eh, probleemne ja seal puhul saaksime meie siis liikmesriiki aidata nende halduse paremaks muutmisel. mis puudutab pettust, siis pettuse puhul on oluline rääkida ähm, rahastuse tõhusast Äh, kasutamisest, sellepärast et kui raha ebatõhusalt kasutatakse, siis ei ole ju Euroopale ega liikmesriikidele sellest mingit kasu. Ähm, vaid kasu saavad hoopis üksikisikud. mina vastutasin kümme aastat kohaliku ametiasutuse eest ja selles ametiasutuses Euroopa Liidu rahastuse kasutuse eest ja ma võin oma kogemusest öelda, et paljud inimesed näevad Euroopa Liidu rahastist, eh, rahastust nagu mingit kingitust, nad ei saa aru, et see on maksumaksja raha. arvan, et me peame tegema rohkem koostööd tavaliste inimestega, selleks, et nad saaksid lõpuks aru, et ka Euroopa Liidu raha on maksumaksja raha ning kui sellega seoses pannakse toime pettusi, siis tegelikult ju varastatakse maksumaksjate tagant. ma võin tuua teile näite. mõelge näiteks, et mõnes piirkonnas või kohalikus kogukonnas hoitakse mingisugune rahasumma kokku, aga see summa ei jää sellesse piirkonda, vaid see raha võetakse tagasi. ehk siis sellisel juhul ei ole säästmiseks mingisugust motivatsiooni. no näiteks kui ehitatakse ühe miljoni euro eest mingit tänavat, siis kohalik Äh, ametiasutus teeks selle töö üheksasaja tuhandega ära, aga neil ei ole motivatsiooni selle saja tuhande säästmiseks, sest kui nad selle säästavad, siis saadetakse see keskvalitsusele tagasi ja niimoodi nad jäävad rahast ilma. ehk siis nad tahavad terve miljoni ära kasutada. kui nad saaksid aga selle rahasumma säästa või, või endale jätta, siis nad teeksid ka tõhusamat tööd. veel üks oluline teema on detsentraliseerimine minu arvates, kui me suudaksime kasutada Euroopa rahastust tsentraliseeritud viisil, siis poliitiliste erakondade ja ka poliitiliste üksikisikute mõju oleks päris suur. kui me aga suudaksime detsentraliseerida selle vastutuse, ehk siis anda vastutust juurde kohalikule tasandile siis väheneks ka eeskirjade eiramiste ja pettuste määr. suur tänu! Ehm, praegu teadmiseks, et arutame endiselt finantshuvide kaitset. Ehm, härra Novakov, te olete selle jaoks kohale tulnud, nagu näha. alustuseks eh, sooviksin öelda, et tegemist on olulise teemaga, kõigepealt õnnitlen Äh, härra Budat oma hea töö eest äh, variraportöörina. arvan, et see on üks olulisematest teemadest, mida praegu üldse arutada saab. ja tegelikult on halbu uudiseid. kui me näeme, et eeskirjade eiramiste määr on Euroopa Liidus üle kolmekümne protsendi tõusnud, siis tegemist on kindlasti millegagi, millega kallal tuleb tööd teha aga tegelikult me teame ka, milles see põhjus siin seisneb. üks põhjus, miks eeskirjade eiramisi nii palju on, on seotud see, et seadusandlikud menetlused on väga-väga keerulised. ehk siis me peame ka välja ütlema selle, et me praegu räägime just eeskirjade eiramisest, mitte aga pettusest. nüüd mis on need võimalikud lahendused? üks on kindlasti lihtsustamine ja mul on hea meel, et regikomisjonis on lihtsustamine prioriteediks valitud, lisaks on vaja rohkem lähemat koostööd liikmesriikidega, selleks, et ära hoida neid praktikaid, mis viivad üldse eeskirjade eiramiseni. arvan, et tegemist on hea algusega. me peame tõstma teadlikkust oma partnerite seas ehm, kõigis nendes küsimustes, mida raportis välja tuuakse sest et inimeste usaldus ei tõuse ju olukorras, kus igal aastal on järjest rohkem eeskirjade eiramisi. peab olema süsteem, mis Euroopa Liidu rahastust ähm, annab selle rahastuse saajatele, ei saa ju niimoodi olla, et kõigepealt kaob kümme protsenti rahastusest aete kaasa, käes ära siis, siis kolmkümmend protsenti on eeskirjade eiramise määr, see ju ei tõsta valijate usaldust meie tegevuse vastu. tuleb leida tasakaal ja ma ootan seda, mis edaspidi aruteludes saama hakkab. suur tänu, meie juures on täna härra Andrea Bordoni Olafist, kas te soovite ka sõna? suur tänu, proua esimees tere hommikust, daamid ja härrad! mina olen üks raporti peamistest kaasautoritest, eriti on minu töö just see statistika osa, ehk siis loodan, et saan teile tuua välja mõned elemendid selleks, et statistilist osa just paremini mõista. kõigepealt soovin rõhutada seda, et raport puudutab neid meetmeid, mida võtavad liikmesriigid võitlemaks eeskirjade eiramise ja pettuse vastu. sellepärast ongi äh, raportil kaks poolt, üks on seotud poliitikavahenditega, mida saaks teha seadusandlikul või haldustasandil, nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandil, selleks, et seista vastu eeskirjade eiramistele ja pettustele ja selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. teise poolel on meil aga välja toodud äh, mõnes mõttes need tulemused ehk siis need tulemused äh, seisnevad eeskirjade eiramistes, võib-olla ka pettustes, mille liikmesriigid on tuvastanud ja millest on antud teada komisjonile. Olav, kes äh, kasutab seda infosüsteemi, mille kaudu see info liigub, teeb seda justkui komisjoni teenistusena. meie võtame selle teabe vastu, töötleme seda teavet ja teavitame siis teid ja nõukogu niimoodi raporti kujul. ehk siis see oli esimene element. ehk siis tänu sellele peakski olema arusaadav, milles kogu see raport seisneb ja milles kõik need andmed seisnevad. teiseks, kuidas on andmete homogeensusega või võrreldavusega? ma kinnitan teile, et me teeme selles valdkonnas palju tööd. terve aasta on olnud pühendatud sellele, et neljateistkümnest liikmesriigist on kohale kutsutud eksperdid, et ümber sõnastada spetsiifilised juhised, suunised selleks, et ähm, saada hakkama ähm, eeskirjade eiramisest teadaandmise pa-, süsteemi parandamisega. ja me ka homme saame kokku nende liikmesriikide ekspertidega ja teeme tööd selleks, et et äh, aasta lõpuks oleks dokument suunistega valmis. no võib-olla lükkub jaanuari või veebruari see, aga see on meie praegu valitud eesmärk. esimesel aprillil käivitus uus äh, eeskirjade eiramise haldamise süsteem ja me loodame, et see annab liikmesriikide asutustele parema juurdepääsu selles kontekstis proovime ka pakkuda eh, just teadaandmiseks paremaid ja adekvaatseid vahendeid. kui pidada silmas seda, mil määral nendest eeskirjade eiramistest teada antakse, siis siin ma soovin välja tuua seda, et väga raske on neid tõelisi põhjusi välja selgitada. esiteks, keskmiselt tuvastatakse eeskirjade eiramine kus keskmiselt kolm aastat pärast selle nii-öelda toimepanemist, ehk siis kui me vaatame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta statistikat, siis keskmiselt toimusid kõik need eeskirjade eiramised kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja seda peab kindlasti silmas pidama. teiseks, alati on palju põhjusi selle määra kasvu või kahanemise taga ma arvan, et me oleme üsna selgelt selle välja öelnud, meil on siin erinevus aastaste ja mitmeaastaste programmide vahel. mitmeaastaste programmide puhul on selline loomulik trend, mida saab märgata, et mida rohkem programmi liikmesriigis rakendatakse, seda rohkem kulutatakse ka vahendeid. mis tähendab ka seda, et loomulikult saab olla rohkem eeskirjade eiramisi, mis tähendab seda, et on selline jätkuv kasvutrend, mis mõned aastad kasvab ja siis äkitselt kahaneb sellel aastal oli meil eriline olukord, mis on ka välja toodud raportis ja see puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. kaks liikmesriiki, Hispaania ja Iirimaa, on välja toonud äh, selle, et tegelikult nad andsid teada eeskirjade eiramisest mitu aastat pärast seda, kui nad oleksid pidanud seda tegema. kolmkümmend kuus protsenti äh, oli ju eeskirjade eiramisi seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja seda peab kindlasti arvestama ja viimase mõttena ma ei taha teile nüüd liiga palju infot anda, mis puudutab neid eeskirjade eiramisi, mil, mille kohta antakse teada kui pettustest, siis siin me räägime äh, sellest, et me oleme seda nüüd ainult viimased paar aastat niimoodi analüüsinud. pettuse tuvastamine ei ole sugugi lihtne alati me toome välja, et tahtluse, mis on üks pettuse element, aga me unustame ära teise elemendi, milleks on mis on olukorrast äh, vale mulje jätmine, mis on see, et inimesed meelega äh, koostavad mingeid dokumente, mis näitab olukorda teistsugusena kui tegelikult ja selleks, et välja tuua, et need elemendid on eksitavad, selleks on vaja seda väga süvitsi uurida, ehk siis see dokument, mis esitatakse, võib näha täiesti õige välja ja ainult siis, kui kasutatakse sellist ristkontrolli, eh, mõnikord saab siin aidata mõni teine liikmesriik, et alles siis saab tuvastada, et tegemist on pettusega ehk siis alati, kui tuvastatakse pettus või potentsiaalne pettus, ja sellest antakse meile teada, siis peab süvitsi seda just niimoodi analüüsima. Nendel aastatel me näemegi, et pettusevastased meetmed, süsteemid on nüüd käimas ja need toimivad. ja rohkem tekitavad meile muret need liikmesriigid kes annavad meile teada vähestest eh, pettuse juhtumitest võrreldes sellega, kui palju nad eh, rahastust saavad. me nüüd ei taha öelda, et need on head või halvad liikmesriigid, aga kui me peaksime mõne liikmesriigi kohta midagi ütlema, siis eh, kui nad näiteks ei anna üldse teada pettusega seotud eeskirjade eiramistest, siis selle me toome küll välja ja see on järelduse punkt kolm raportis, kus on võimalik lugeda kogu selle olukorra tausta kohta lõpetuseks ka mõte lihtsustamise kohta. me peame siin teadvustama seda, et ühtekuuluvuspoliitika on keerukas. seal on mitmel tasandil ametiasutused, mitmetasandiline äh, õiguslik raamistik, no näiteks äh, riigihangetega seoses on ju Euroopa Liidu direktiivid, mis tuleb üle võtta liikmesriikide õigusesse, siis on piirkondlikul tasandil Äh, hankemenetlused, kui nüüd mõni linn näiteks võidab endale projekti, saab selle jaoks rahastust, annab välja, õigemini käivitab endapoolse hankemenetluse kaupade ja teenuste saamiseks, no need kõik on ju erinevad tasandid ja igal tasandil saab reegleid tõlgendada ja rakendada erinevatel viisidel. me peame seda tegelikult teadvustama, et süsteem on keerukas poliitilisest äh, seisukohast on just valitud selline tsentraliseerimine, sellepärast et siis see jõuab äh, kodanikeni, aga me peame aktsepte-, aktsepteerima seda, et mingi piirini ongi see keerukas süsteem. riskide piiramiseks komisjon ja Olav nõuavad, et kasutataks liikmesriigi tasandil äh, pettusevastaseid strateegiaid ehk siis, et liikmesriigid looksid sobiva raamistiku kõikide erinevate toimijate jaoks, kes saaksid siis koostööd teha Euroopa Liidu rahastuse kaitseks. seitse liikmesriiki on strateegiad vastu võtnud, viis tükki on äh, praegu selle protsessi keskel ja ka paljud teised on lubanud sellise asjaga tegeleda. me arvame, et see on hea äh, Ehm, trend ja järgnevate raportite jooksul anname kindlasti teile selle kohta ka teada, kuidas neil läheb. suur tänu väga ja õnnitlen ka raportööri tehtud töö eest ja kõikide ehm, mõtete arvesse võtmise eest, suur tänu! Thank you, thank you very much! aitäh! aitäh nende väga üksikasjalike ja põhjalike ettekannete eest! proua Tšufrida, kas te tahate nüüd sõna võtta, et vastata neile küsimustele? jah? ma tahaksin puudutada oma vastustes lihtsalt klassifitseerimist, kas me vaatame erinevaid äh, rikkumisi ja seda, milline osa neist äh, on pettused? komisjon ütles, et tegelikult ei saa äh, neid ähm, juhtumeid niimoodi klassifitseerida, sest tegelikult sõltub ju kõik sellest, kas ja kuidas on liikmesriigid selle infoga edastanud on selliseid juhtumeid, kus inimesed tõepoolest tõhustavad kontrolli. näiteks Itaalias on selline asutus. see töötab ad hoc põhimõttel ja teostab siis neid lisakontrolle, kuid kõik liikmesriigid nii ei tee. üks probleem, mis siit raportist koorub, ongi see, et meil on vaja suuremat selgust praegu aga puudub piisav klassifitseerimine. ja kui juba kategooriatesse paigutamisega on probleeme, siis ongi ju lõpuks väga raske öelda, kui palju neid pettuseid on. Itaalia, Eesti ja Ungari on väga agarad esitama pettusealast informatsiooni. Itaalia näiteks annab teada väga paljudest rikkumistest ja paralleelselt teostab Itaalia ka oma uurimist. Itaalia uurib ka neid rikkumisi, mis on seotud menetlusreeglite keerukusega. Need menetlusreeglid puudutavad siis erinevate toetuste taotlemist meil on vaja töötada tõhusamalt, et kaitsta Euroopa institutsioonide mainet. aitäh, sellega me võtame ka selle päevakorrapunkti kokku ja ma tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäeval kell kaksteist ehk siis neliteist november kell kaksteist päeval ja me ootame muudatusettepanekuid selleks ajaks. nüüd aga läheme me edasi oma päevakorraga ja järgmiseks punktiks on arvamuste vahetus proua Annaliisa Booniga, kes on Eurocitise äh, peasekretär. eile käisid meie kolleegid, andsid meie kolleegid Vesfau äh, ja Olgrit meile ülevaate oma visiidist kolme linna ja täna me arutame edasi seda, millised on Euroopa linnade ees seisvad väljakutsed ning sellest me räägimegi proua Booniga, kes kõigepealt peab lühikese ettekande sellest, mida Eurocities võrgustik on viimasel ajal teinud ja ja räägib ka oma äh, arvamusest selle kohta, mis puudutab Habitat kolm konverentsi Gidas ja peale selle on meil siis, pärast seda on meil siis võimalus ka proua Booniga vestelda eh, sel teemal, mida ta arvab ühtekuuluvuspoliitika tulevikust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. sõna saab proua Booni. tere hommikust! suur tänu, proua esimees, et te olete Eurocities siia kutsunud ning et meil on nüüd võimalik selle tähtsa komisjoni liikmetega aru pidada. peamised teemad, mida me tahaksime täna teiega arutada on Euroopa Liidu linnade agenda või linnadealane poliitika, te rääkisite eile juba Habitat kolmest, aga ka mina võin sellest rääkida. ja peale selle on mul suur kiusatus rääkida ka sellest, mida me siis tahame teha pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ühtekuuluvuspoliitika vallas. aga alustame Euroopa linnade agendast Te teate, et Amsterdami pakt kiideti heaks kolmekümnendal mail, see kinnitati siis Amsterdamis ning pärast kahtekümmet aastat, mil me põhiliselt nõu pidasime ja läbi rääkisime, on meil lõpuks ka olemas mingisugunegi tegevuskava Euroopa Liidu linnade jaoks. tegemist ei ole kõikehõlmava tegevuskavaga, aga aga tegemist on ikkagi millegagi, mis meid aitab, nii et Euroopa Liidu linnade tegevuskava aitab meil kindlaks määrata Euroopa Liidu prioriteedid ja selle, kuidas me nendes linnades siis töötame. see aitab lahendada ka mitmeid Euroopa Liidu ees seisvaid suuri väljakutseid. ma tuletan teile meelde, et Euroopa üks suuremaid väljakutseid on äh, täna just nimelt äh, linnadesse äh, koondumine, kui me vaatame kliimamuutusi, vaesuse mustrit, pagulaskriisi, siis tegemist on selliste väljakutsetega, millega peavad ennekõike rinda pistma linnad ja linnaelanikud. Te teate ilmselt, et tegevuskavas on kaksteist tähtsamat teemat ja seal tuuakse välja ka mõned võimalikud lahendused, näiteks temaatilised partnerlused. temaatiline partnerlus on üks peamisi instrumente, mille abil linnade tegevuskava hakatakse ellu rakendama praegu on linnade tegevuskava alles algusjärgus, sest Amsterdami pakt kiideti heaks alles mais ning mõned partnerlussuhted on küll juba alanud, kuid neid, need programmid algasid alles üheksa või kümne kuu eest. sellest hoolimata on meil võimalik mõnes küsimuses juba ka mõtteid vahetada. hea on see, et linnade tegevuskava on olemas, hea on see, et on olemas Amsterdami pakt, seda võib pidada väga suureks töövõiduks see on oluline. regi peadirektoraat on meid ka väga palju aidanud. Holland eesistujana oli väga jõuline ja juhtis seda tööd ning ka teie olete algatusraportiga meie tööd äh, toetanud. nii et äh, tehtud on palju, seda võib nimetada kollektiivseks, institutsiooniliseks ja, ja ka linnade pingutuseks ja me peame seda pingutust alal hoidma lähikuudel ja lähiaastatel, kui vähegi võimalik. niisiis on meil olemas juba neli partnerlusprogrammi, õhukvaliteet, elamud, rände küsimus ja vaesus. Need on siis neli pilootprojekti, mis on juba alanud. ja me näeme ka esialgseid tulemusi ma võin teile öelda, et see töö ei ole olnud kerge, sest liikmesriikide linnade ja komisjoni kokkutoomine, nii et nad saaksid neid küsimusi ühiselt arutada, ei ole olnud kerge. kerge ei ole ka leida ühiseid lahendusi. ei ole kerge öelda, et me võtame selle teema või selle teema. kõigil on olnud keeruline juba selleski kokku leppida, kuid sellest hoolimata on meil ka mõned konkreetsed ideed. igal osapoolel on olnud konkreetsed ideed nagu öeldakse, hakkavad siis kujunema esmased mustrid, midagi hakkab juba kinnistuma. linnad on omalt poolt ähm, ka aidanud meil mõelda sellele, mismoodi muuta need projektid linnadele atraktiivsemaks, sest linnad peavad ju tahtma neisse investeerida ja partnerlusprojektides osaleda. aga linnade reaktsioon on olnud väga positiivne väga paljud inimesed on öelnud, et mina tahan ka läbirääkimiste laua taha istuda, mina tahan ka olla partner, miks meid ei kaasata? ja komisjon ning eesistuja riikide kolmik püüavadki siis kaasata ka erinevaid linnu ja luua nendega partnerlussuhteid aga lisaks oleks mõistlik panna rohkem rõhku just sellistele asjadele, mis aitavad viia sõnumi suurema või laiema auditooriumile la,, laiema auditooriumile, näiteks siis erinevatele võrgustikele ja suurematele partnerlustele. kui meil on näiteks viis linna, mis tulevad mingi projekti raames kokku, siis need linnad tegelikult ju esindavad ka laiemat kogukonda ja nende abil on võimalik levitada äh, sõnumit äh, ühiskonnas laiemalt ning see toobki kaasa muutused. peale selle on meil järgmise nelja partnerlusprojekti jaoks, meil on olemas juba koordinaatorid, me oleme valinud välja ka linnad ja järgmise aasta keskel me valime veel neli. ja seega siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigaks on meil olemas kaksteist äh, partnerlusprogrammi, mis kõik toimivad meil on selleks ajaks olemas ka tehniline toetus ja selleks oleme praegu korraldanud hanke. kindlasti on meil kasu ka nendest pilootprojektidest, mida Euroopa Parlament on äh, meile tutvustanud. kõik see võimendab juba tehtud tööd. kõik see on hea. aga ma arvan, et me peame tähelepanu pöörama ka teistele aspektidele me peame mõtlema sellele, kuidas on võimalik seda tööd, mida on alustatud, ka edasi teha ja teha seda võib-olla paremini. nagu ütlesin, on Amsterdami pakt Euroopa Liidu linnadele kasulik, aga eh, teatud koostöövaldkonnad tuleb üle vaadata. üks aspekt, mis minu meelest on oluline, on see, et praegu ei ole liikmesriigid piisavalt kaasatud eh, või piisavalt pühendunud. samas on tegemist liikmesriikide vahelise paktiga just nimelt liikmesriikide vahelise paktiga, mitte linnadevahelise paktiga, selles on, sellesse on kaasatud need ministrid, kes tegelevad linnade küsimusega, aga samas nad ei osale läbirääkimistel. ma arvan, et äh, oleks huvitav teha rohkem tööd ka siseriiklikul tasandil, praegu me teeme seda linnade tasandil, aga rohkem võiksid kaasa rääkida ka liikmesriikide parlamendid, et me saaksime tagada selle, et liikmesriigid on äh, paremini kaasatud sama puudutab äh, komisjoni sektoriaalseid peadirektoraate, asi on paranemas. aga meil tuleks edasi liikuda sellest, et praegu töötab ainult regionaalsete küsimustega tegelev peadirektoraat, me peaksime kaasama ka teisi peadirektoraate, sest kui me räägime õhukvaliteedist, siis igal juhul peaks olema kaasatud keskkonna küsimustega tegelev peadirektoraat ning peadirektoraatide tööd tuleb muidugi koordineerida, aga oluline on see, et asjakohased peadirektoraadid oleksid haaratud, näiteks konkurentsialane peadirektoraat või konkurentsi peadirektoraat peaks tegema tööd elamumajanduse alal. kui meil tekivad riigiabi küsimused, kas taskukohasele äh, kas taskukohast majutust tuleb toetada, kas see on lubatud riigiabi reeglite abil, siis igal juhul peab konkurentsi peadirektorat kaasa rääkima. ja seetõttu me tahaksimegi pöörata teie kui Euroopa Parlamendi liikmete tähelepanu nendele küsimustele. teine aspekt, mida me tahaksime tõstatada, on seotud sellega, et Euroopa Liidu linnade tegevuskava ei ole ju õiguslikult siduv kõik me teame seda, siin ei ole mingit aluslepingust tulenevat õiguslikku alust ja maksimaalne sidus, mille me saame saavutada, ongi see Amsterdami pakt. kuidas meil on siis võimalik jätkuvalt motiveerida oma kodulinnu selles tegevuskavas osalema, kui me ei tea, kas nendest partnerlusprojektidest sündivad tulemused üldse lähevad arvesse sisendina Euroopa Liidu protsessides? kas linnad või partnerlusprogrammides osalejad üldse saavad muuta seda, mis praegu ei toimi? kas meil on võimalik Euroopa Liidu määrusi tegelikult täita? kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tegevuskavas, mille Euroopa Komisjon on koostanud, ei ole linnadest tegelikult sõnagi juttu aga kui me vaatame, kus tuleks kõiki neid tegevusi teha, siis eh, neid tuleks teostada just nimelt linnades. see on murettekitav. sellise seose puudumine eh, tegevuskavas ja, ja tegeliku, tegevuskava ja tegeliku töö vahel on murettekitav. kuidas me saame luua tugevama seose parema õigusloome agendaga? kuidas saaks asepresidenti Timmermansi rohkem kaasata, ametlikult kaasata? me ju tahame tegelikult, et partnerlusprogrammidest saadud ideed tõesti aitaksid õigusloomet parandada. kuidas on see aga võimalik? kuidas me saame alal hoida poliitilist, institutsioonilist, sisulist tööd ka lähikuudel ja lähiaastatel? ma arvan, et Euroopa Parlamendil on siin oma tähtis osa. Euroopa Parlament peab tööd jälgima ja peab tagama selle, et kogu kollektiivne jõupingutus, milles on osalenud ka linnad ja kogukond laiemalt, et kõik see, mis me oleme tulemusena saavutanud, läheb ka kuidagi arvesse, et seda arvestatakse siis, kui hakatakse tegema siduvaid otsuseid. kui rääkida väga konkreetselt, siis minu meelest on oma roll nii regionaalasjade komisjoni liikmetel kui ka linna küsimuste töörühmas, töörühmal, kuhu ju kuuluvad paljud liikmed ka siit, et need partnerlused oleksid parema kvaliteediga. linna küsimuste töörühm võiks rohkem kaasata linnu ja regionaalasjade komisjoni liikmed saaksid võtta ühendust nende linnadega, mis juba osalevad tegevuskavas, nii me saaksime teada, mismoodi see tegevuskava toimub ja igal konkreetsel liikmel, kes on mõne erialakomisjoni osaline, õnnestuks siis neid teadmisi ära kasutada. peale selle saaks regikomisjon kindlasti kasutada neid äh, teadmisi ka siis, kui hakatakse ümber kujundama ühtekuuluvuspoliitikat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja nüüd ma siis jõuangi selleni, mis valmistab mulle suurt kiusatust. ma tahaksin teha mõned ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika äh, kohta, sest minu meelest on võimalik saavutada sünergia ühtekuuluvuspoliitika ja linnade tegevuskava vahel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kõigepealt tuleb mõelda, kuidas me saame kasutada ära neid partnerlusprogrammide tulemusi ühtekuuluvuspoliitika vormimisel. teemade puhul näeme, et väga oluliseks teemaks on rändeküsimus ja pagulased. Nende küsimustega tegelevad linnapead ja ka praegu on püütud tegevuskavasid muuta, juba kehtivaid tegevuskavasid, kuid see ei ole alati väga lihtne ja me peaksime nüüd vaatama seda, mismoodi on partnerlusprogrammide abil neid teemasid lahendatud ja kas need õppetunnid võiksid meid aidata meie tulevases poliitikas. kuidas me saaksime kogutud tõendid näitavad meile, et tegelikult me peaksime tegema rohkem koostööd linnadega. ja küsimus ei ole siin mitte ainult selles, kui palju raha antakse linnapiirkondadele vaid pigem selles, kui palju saavad linnad kaasa rääkida nende prioriteetide kujundamisel. kui palju või kui hästi on linnad kaasatud siis, kui hakatakse defineerima kohaliku tasandi vajadusi ja kokkuvõttes või tulemusena ju ka kohaliku tasandi tegevuskava, mida rahastatakse tõukefondidest. see on minu teine, see on teine asi, mida ma tahaksin ühtekuuluvuspoliitika kohta öelda ja see ongi siis laiemalt äh, partnerluse printsiip. Euroopa Liidu linnade tegevuskava peamiseks põhimõtteks, läbivaks põhimõtteks on äh, partnerlussuhted komisjoni, liikmesriikide, parlamentide, institutsioonide ja muidugi linnade vahel, et äh, sellisest koostööst saaks, ähm, et selline koostöö viiks selleni, et Euroopa Liidu põhimõtteid tõesti ka kohalikul tasandil jõustatakse. praegu ei toimu see rahuldaval moel kui vaadata kui vaadata ähm, neid põhimõtteid paberil, siis on kõik hästi, aga tegelikult ei ole linnadega nõu peetud, linnad ei ole saanud kaasa rääkida prioriteetide valikul. ja linnu ka ei toetada, ei toetata selles, et nad saaksid tõukefondide raha oma piirkonnas tõesti hästi ära kasutada. seega on meil võimalik teha veel palju koostööd, on vajalik teha koostööd selleks, et neid partnerluspõhimõtteid tõukefondide raha kasutamisel järgmise programmeerimisperioodi jooksul palju paremini ära kasutada. me näeme kõik, et Euroopa kriis on seotud väga palju ka sellega, et Euroopa Liit on kodanikust väga kaugele liikunud. selles suhtes me oleme kõik ühel meelel. kuidas siis kasutada ära ühtekuuluvuspoliitikat, et taastada eh, see side kohaliku tasandi ja kodanikega prioriteedid, partnerluspõhimõtted ja ka vahendid, integreeritud terri-, territoriaalsed äh, instrumendid ja teised vahendid, mille abil meil õnnestub tõukefondide raha kasutada integreeritud moel praegu ei ole selline integreeritud lähenemisviis piisavalt hästi toiminud. tõukefondide praegusel, praeguse perioodi ajal ei ole see õnnestunud. võib-olla peaksime, võib-olla peaksime me rakendama International Tracing Instrumenti ja tegema sellest mingisuguse ajakohastatud versiooni me peaksime te-, pidama rohkem nõu ka nõukogu ja komisjoniga ja mis puudutab siis Euroopa Liidu linnade tegevuskava, siis kodanikud on, on sellega väga rahul, sest see võimaldab neil otsesemalt äh, osaleda. ja see näitab ka seda, et me tegelikult peaksime tõukefondide raha kasutama ära paremini, et teostada innovaatilisi projekte linnades. linnad on selleks võimelised ja kodanikud on sellest huvitatud. siseriiklikud ja regionaalsed asutused äh, saavad samuti aru, et äh, linnad tegelikult suudavad tõukefondide raha hästi kasutada. mitte muidugi kõik linnad, mõned neist vajavad kindlasti ka tehnilist abi ja see abi ei peaks minema mitte ainult neile, kes tõukefondide raha haldavad, vaid seda abi tuleks anda ka neile, kes tegelikult projekte teostavad. seda muidugi on vaja arutada detailsemalt. aga väga oluline on jõuda just siseriikliku ja regionaalse tasandini ja neile selgitada, et tegelikult äh, on võimalik et linnad kasutavad raha ära paremini, et ei peaks ütlema, et sellel ei olegi mõtet, sest nad ei saa nagunii hakkama. Eh, see on seotud siis usalduse küsimusega. ja lõpuks tahaksin rääkida ka lihtsustamisest, millest on väga palju juttu olnud, ma ise kuulun kõrgetasemelisse töörühma, mis sellega tegeleb. me kõik oleme huvitatud sellest, et äh, et meie poliitika oleks lihtsam, et lihtsam oleks aru saada riigiabi reeglitest ja riigihanke reeglitest ja et tegevused oleksid paremini sünkroniseeritud. sest ei piisa ainult regulatsiooni olemasolust, õigemini siis oleks vaja, et uued reeglid esitataks aruteluks palju varem, et nad võetaks ka varem vastu ma olen kuulnud, et ühtekuuluvuspoliitika alane raport tuleb alles, alles kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus, mis minu jaoks tundub, tundub riskantne, sest et see tegelikult ei võimalda tegevuskavasid kiiresti käivitada. ja meie viimane sõnum teile. meie viimane sõnum teile on see, et meil tuleb uuesti läbi mõelda see, mismoodi Euroopa peaks toimima. kuidas Euroopa Liitu juhitakse võib-olla me peaksime suhtuma nendesse küsimustesse avatumalt ja kogu laia Euroopa debati uuesti maha pidama. sest meil on vaja täita see lõhe, mis praegu valitseb ühest küljest Euroopa ja Euroopa poliitikate ja teisest küljest Euroopa kodanike vahel. küsimus ei ole mitte ainult selles, et me peaksime paremini selgitama, mis Euroopas toimub Äh, see on muidugi tõsi, kommunikatsioon on nõrk, aga mitte ainult selles ei ole probleem, probleem on ka selles, et kodanikke tegelikult ei kaasata, et neid ei kuulata ära ja nendega ei tehta koostööd. seda tuleks teha, meie jaoks on see prioriteet, meie võrgustikul on see prioriteet ning Euroopa Liidu linnade tegevuskava ähm, just nimelt tegelebki kodanike kaasamisega sellega, kuidas kaasata Euroopa Liidu liikmesriigi ja regiooni tasandil ehk siis kõigil tasanditel, mis peaksid tegema koostööd, tagamaks, et äh, ei tule uut Brexitit mõnes äh, teises liikmesriigis või et natsionalistid ja Euroopa vastased äh, ei saavutaks veelgi laiemat kõlapinda. me tahame olla teie partneriteks, teie liitlasteks. seetõttu me kutsume teid üles sellist liitu moodustama, Euroopa projekti uuesti läbi mõtlema ja ühendame Euroopat kodanikega linnade kaudu. seitsmendal märtsil kaks tuhat seitseteist toimub linnapeade tippkohtumine, kus me arutame Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide juhtidega, kuidas on võimalik edasi minna ja saavutada tulemusi, nii et keskkond, milles me elame, muutuks vähem masendavaks. vähemalt kõigi nende jaoks, kes usuvad tugevasse Euroopasse. aga praegu on tugeva Euroopa mõiste kõikuma löönud. niisiis me kutsume teid ka sinna tippkohtumisele ja teeme meelsasti teiega koostööd kõigil neil teemadel. ma räägin Guidost, sest te rääkisite sellest juba eile ja ma arvan, et äh, need kaks teemat on küll omavahel, omavahel ühendatud, aga kui me mõtleme üleilmsele tasandile, Euroopa tasandile, liikmesriigi ja regionaalsele tasandile, siis on tõesti täiesti selge, et kõige olulisem tasand on just nimelt linnade tasand, sest urbaniseerumine kiireneb veelgi ja seetõttu on linnade ees ka rohkem väljakutseid ja probleeme, mis tuleb väljendada, mis tuleb lahendada. Äh, linnadel on probleeme, nagu ütlesin, aga ka lahendused saab leida just nimelt linnades ja kui need lahendused leitakse, siis see tugevdab Euroopa Liitu ja tema juhtimist. selleks me olemegi välja mõelnud Euroopa Liidu linnade tegevuskava. me loodame, et see toob kaasa sünergiat kõigil tasanditel. suur tänu! Thank you, thank you very much for this. suur tänu selle eh, tutvustuse eest ja suur tänu ka teile kutse eest, jah. me usun, et see on väga huvipakkuv ka meie komisjoni liikmetele, mis teie üritusel toimuma hakkab. proua Pressa, palun, teie olete esimene eh,. Grazie, president, intanto grazie eh.. suur tänu. Eh, minagi tahaksin Eurocities eh, esindajat proua Anna-Liisa Boonit tänada selle väga põhjaliku ülevaate eest selle kohta, mis toimub Euroopa linnade tegevuskavaga, milline on suurlinnade roll ühtekuuluvuspoliitikas ja tervikuna Euroopa Liidu poliitikas. ma ei räägi pikalt, ma olen teie analüüsiga täiesti päri, et et eh, meil on vaja muuta meie linnad struktuuriliselt tugevamaks, sest linnad on ju need, eh, kuhu liiguvad mm, Euroopa Liidu eelarvelised vahendid. ja tähtis on, et linnad oleksid tugevamalt kaasatud juba planeerimise faasis kui kavandatakse igasuguseid strateegiaid, mis on suunatud linnadele ja regioonidele. sest eh, eh, linnade panus strateegiate väljatöötamisse on väga oluline ja pärast juba siis konkreetsete projektide puhul on nende osalus väga tähtis, aga teie saate omaenda kogemustele tugineda. Te teate, millised strateegilised vajadused on linnades meil on mägialade, maapiirkondaalade interrühm. mina tegelen pigem linnade teemaga, sest mina olen linnaelanik alati olnud. aga tahaksin arutada neid teemasid Eurositise esindajatega meil on eesmärgid seotud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames ja need eesmärgid on kõik väga õiged, aga samas ei tohi unustada seda, et meie piirkonnad on ikka väga erinevad. selge, et on seatud eh, prioriteedid linnadele on need ühesugused, maapiirkondadele, mägipiirkondadele hoopis teistsugused. võib-olla peaks äh, mõtlema selle peale, et ühelt poolt jah, kontsentreerumine, aga samas prioriteedid on ikkagi vaja kavandada nii, et ava-, arvestataks eripäradega äh, üks programm, üks projekt ei tarvitse olla hea kõigi jaoks jah, selge see, et tuleb äh, ühised kontseptsioonid ja prioriteedid seada, näiteks keskkonnakaitse on üks selline võitlus kliimamuutuste vastu. kohanemine kliimamuutustega, see on tõesti üks eesmärk, mis on kõigile ühine, aga samas konkreetsed meetmed juba sõltuvad ühest ja teisest piirkonnast, tema eripärast, nii et ma arvan, et sellele peaks tulevikus rohkem rõhku panema Eh, Eurocities kogemused loomulikult on ülimalt väärtuslikud mm, ka meie jaoks siin kojas, kui me oma järgmisi tekste välja tootame, aga seda ka laiemalt. paljud küsimused, millega Euroopa Liit peab pakiliselt tegelema, omavad Eh, häid tulemusi ainult sellisel juhul, kui meil on head partnerlussuhted kõigi piirkondadega. näiteks rändeküsimus on üks selline teema, siin eh, on lahendustesse vaja kaasata ka eh, linnad. prioriteedid, mis Euroopa Liit on seadnud, vajavad, et meil oleksid head partnerlussuhted linnadega. igatahes suur-suur tänu teile ja me ootame teie ülevaadet ka kirjalikul kujul, siis me saame veelgi parema ettekujutuse teie seisukohtadest ja viimane teema, sellest juba ka räägiti. Äh, nimelt lihtsustamine. meie jaoks oleks väga kasulik, kui me saaksime teilt mõtteainet äh, lihtsustamise küsimuses äh, mitte ainult teie kui organisatsiooni võrgustiku seisukohad, vaid võib-olla ka konkreetselt eh, teilt endalt eh, tahaks kuulda ja ka linnadelt eh, kuulda ettepanekud, sest nemad on need, kes struktuurifondidest kõige rohkem raha saavad. suur tänu, proua esimees, ma tänan ka proua Bonit tema kõne eest ja ma tahaksin tegelikult küsida sama, mis kolleeg juba küsis ma tahaksin täpselt teada, millist, millisel seisukohal Eurocities siis on. kas te võiksite meile rääkida täpsemalt oma ajakavast nende soovituste osas, mida te tahate anda? ja kas Eurocities on juba välja kujundanud mingisuguse soovituse, sõnastuse, mida te siis vajate? For... suur tänu Äh, kas on veel märkusi või küsimusi proua Poonile? ma annan siis sõna kohe Euroopa Komisjonile, kui ei ole. ma tänan. jah, mina tegelen ka Euroopa linnade tegevuskavaga Euroopa Komisjonis ja mul on suur heameel selle üle, mida Anna-Liisa Pooni ütles, sest enamik mõtteid meil on ühesugused. aga viis märkus ka minu poolt. kõigepealt liikmesriikide roll. tõsi on see, et esimeste partnerlussuhete raames meil ei olnud ähm, kõik hästi korraldatud, aga liikmesriike oli vähe, aga nüüd on meil lausa liiga palju liikmesriikidelt sooviavaldusi tulnud. Äh, ja liikmesriigid on ka linnade arengurühma kohtumistesse ja peadirektorite kohtumistesse aktiivselt kaasatud olnud ja me tahame, et liikmesriigid arutaksid eh, neid küsimusi ka eh, liikmesriikide tasandil erinevate eh, ministeeriumidega ja linnadega, nii et liikmesriikidel on tähtis roll etendada, see oli esimene. teine puudutab komisjoni peadirektoraatide kaasatust. jah, me arvame, et peadirektoraadid äh, kes eh, jälgivad neid teemasid, peavad olema ka aktiivselt kaasatud, kui mitte lausa juhi rollis, näiteks ringmajanduse puhul. Mm, eh, mitte ainult meie keskkonna ehm, peadirektoraat, vaid ka majanduskasvu peadirektoraat ja eh, konkurentsivõime peadirektoraat ja paljud teisedki peaksid olema kaasatud siin. näiteks õhukvaliteet, kaks peadirektoraati, kes partnerlusse kuuluvad see on Keskkonna ja Energia peadirektoraat. aga meil on rühm, kes valmistab ette selliseid kohtumisi ja ka Transpordi ja Majanduskasvu peadirektoraadid, samuti teadusuuringute eh, peadirektoraat, kuus-seitse peadirektoraati on sellesse kaasatud, nii et me teeme oma parima ja eesmärk ongi selline alati olnud. tähtis on, et partnerlus kvaliteet ei kannataks, ta oleks võimalikult hea tähtis on kolmandaks tagada, et Euroopa linnade tegevuskava ja partnerluste töö oleks kasulik. praegu me seda garanteerida ei saa, sest asi on alguses, küll aga võime tagada, et me kaalume saadud soovitusi. ei ole tagatist sellele, et kõik soovitused ka ellu viiakse, küll aga on tagatud see, et me teeme midagi eh, tegevuskavas siis. me käsitleme seda ja see puudutab mitte ainult komisjoni, vaid ka teisi seadusandjaid, nõukogu ja Euroopa Parlamenti. Teilgi on tähtis roll. ja minu neljas märkus, Euroopa Parlamendi roll. see on loomulikult väga oluline. jah, kui me Amsterdami pakti eh, koostasime, siis me ka viitasime parlamendil sõnaselgelt tema rollile sõnaselgelt ja ka linnade arengurühmas ja peadirektori rühmas on parlament alati olnud esindatud, kutse olete saanud ja meie käime teid siin informeerimas alati, nii et oleme väga avatud, sest parlament on väga oluline, sest kui on vaja muuta mingit direktiivi või finantsinstrumenti, siis ennekõike seadusandja on ju see, keda see puudutab, mitte niivõrd komisjoni, vaid parlament ja nõukogu on siin peatähtsad nüüd, mis puudutab, see on minu viimane märkus, ühtekuuluvuspoliitikat. me teame, milline on Euroopa linnade tegevuskava potentsiaal ja eh, et järgmine ühtekuuluvuspoliitika eh, periood on tulemas, nii et meil juba tegeleme sellega. tähtis on, et soovitused ühtekuuluvuspoliitika kohta, kui seal on vaja midagi muuta, laekuksid võimalikult kiiresti, et ei pea ära ootama kõiki äh, Eh, tegevuskavast tulenevaid soovitusi, vaid hakata tööle kohe niimoodi järk-järgult, kõigepealt kõige pakilisemad, siis järgmised ette võtta. see on kõik, lõpetuseks tänan parlamenti, te andsite meile ju eelarvelised vahendid, millele, mille kaudu me saime sekretariaadi luua ja me tõesti loodame, et see tegevuskava hakkab toimima, et on korral-, annab haldustuge ja ka kontrolli teostatakse korralikult selle raames. nii et alati oleme valmis teid oma tegemistest teavitama. suur tänu. proua Boni, nüüd palun, sõna on teil küsimustele ja märkustele vastamiseks. suur tänu. üks märkus. proua Mercedes Presso küsis Äh, sünergia kohta linnad ja maapiirkonnad. ma ütlesin, me alati oleme äh, valmis kaaluma seda sünergiat ja seda arutama. me mõtleme ka selle peale, et võib-olla sellised äh, metropolide mõõde vajab käsitlemist rakenduskavades. tihtipeale need on tegemist ka ju metropolide eeslinnade kaugemate piirkondade teemadega. tähtis on, et kogu linnapiirkond, linnastu funktsioneeriks hästi, infrastruktuurid toimiksid, tööturg hästi toimiks, nii et me arutame kõike seda põhjalikumalt ja siis saadame oma kirjalikud märkused teele teeme seda lausa rõõmuga. nüüd, mis puudutab soovi eh, kõrgetasemeliselt töörühmalt, et asjad peavad lihtsamaks minema võrreldes praeguse olukorraga. juba neli aruannet on koostatud. üks puudutab finantsinstrumente. eesmärgiks on parandada nende kasutamist üks uuring puudutab lihtsustatud kulude varianti. nagu ma ütlesin, tegemist on ühe meetmega, mis on praeguse määruse osa, aga tihtipeale ei kasutata seda piisavalt ära, sest kardetakse eh, usaldada toetuste saajaid või korraldusasutus arvatakse ei suuda eeskirjadest kinni pidada või ei suuda ja siis tuleb audiitor ja raha võetakse ära. väga konkreetsed ettepanekud siin. aruandes räägitakse ka VKE-dele äh, juurdepääsu tagamine, kuidas aidata neid. ja viimane kus ma olin kaasraportööriks ühe Poola saadikuga koos, on see ülepingutamine, gold plating. ma arvan, et äh, see on võib-olla kõige laiapõhjalisem raport, mis senini on sündinud, sest me käsitleme selles kõiki teemasid, mis tekitavad meelehärmi Äh, seda nii toetuste abisaajatele, piirkondlikele omavalitsustele, liikmesriigi võimudele ja me analüüsime kitsaskohti, miks me ei kasutame korralikust äh, struktuurivahendeid ja lihtsustamisveetmeid, mis on ette nähtud ja nii edasi. mõte oli selles, et raportis näidata, et see ülepingutamine gold plating, see on ülereguleerimine liikmesriikide ja äh, koha peal ülereguleerimine. tegelikult äh, tuleneb sellest, et Euroopa Liidu tasandi õigusaktid, need üldeeskirjad, äh, kui nad võetakse üle liikmesriikide tasandile ja koha peale, on rangemaks muutunud ja keerulisemaks muutunud. lihtsalt raske on kinni pidada ja järgida kõiki neid regulatsiooni erinevaid tasandeid. korraldavad asutused seetõttu on sattunud keerulisse olukorda. ja üks aspekt, mida me analüüsisime oma raportis, on just auditite teema. kõik korraldavad, paljud korraldavad asutused näiteks ei taotlegi lihtsustatud kulude eh, variandi kohaldamist, sest nad kardavad, et kui siis audiitorid tulevad, ei suuda nad tõestada, et on kinni pidanud kõikidest eh, nüanssidest eh, nagu eeskirjas ette nähtud. nii et tihtipeale liikmesriikide vali-, võimud ja kohapealsed võimud äh, lihtsalt kaitsevad ennast sellega, et hakkavad üle reguleerima nõudmisi, ülemäära rangeks tegema. nii et me toome välja need kitsaskohad, kus on vaja lihtsustada protsesse ja me nägime ka, et võib-olla auditite puhul ei ole vaja kõiki tasandeid kontrollikojast kuni piirkonna tasandini välja kontrollida iga kord ühte liiki projekte, institutsioone, organisatsioone, vaid pigem läheneda subsidiaarselt, näiteks Euroopa Liidu tasandil kontrollida kontrollisüsteeme ja kontrollisüsteemide kvaliteetsust. samas liikmesriigi tasandil ka mitte kohapealsete projekti nüanssidega tegeleda. see peaks kuuluma vastavale tasandile, kontroll seal. et mitte üle pingutada ka auditeerimisega, kontrollitakse ühte ja samu öö, toetuste saajaid, saavad kümme eurot toetuseks ja siis viis tasandit kontrolli saadetakse peale. see on täiesti hullumeelne. nii et subsidiaarsus ja proportsionaalsus tuleb, peab olema järgitud auditiprotsessides ja nüüd riigiabi ja riigihanked, need on kaks tegevuspoliitikat, mis on väga põhjalikult ära reguleeritud. üks tuhat lehekülge on selle kohta, mis eh, korraldavad asutused, isegi väikesed abisaajad peavad selgeks tegema endale. väike VKE peab teada saama, kuidas toime tulla riigiabi erinevate režiimidega, mis Euroopa Liidus eksisteerivad, aga see on ebaproportsionaalselt suur nõue neile. kuidas tagada? ja see on nüüd väga konkreetne soovitus, et kui rakenduskava heaks kiidetakse, siis kiidetakse sellega heaks ka riigiabi režiimid. et ei peaks seitsme aasta kestel siis iga kord üle kontrollima äh, Äh, konkurentsivõime peadirektoraadiga, et kas kõigest ikka on korralikult kinni peetud. kui rakenduskava on lõpetatud, siis punkt. ja konkurentsivõime peadirektoraat peab sellega ka rahule jääma. jah, see on väga poliitiline teema, see on ju konkurentsivõime ja riigi abi, mida jagatakse, see on üks Euroopa Liidu kõige tugevamaid poliitikaid ja nende probleemide lahendamine on raske, aga me oleme teinud lahenduste kohta väga konkreetsed ettepanekud sama puudutab teisest reguleerimist, sekundaarset reguleerimist. Teie olete ise ju ka ERDF-i ja üldmääruse raamistiku ESF-i alaseid õigusakte menetlenud. see on üks asi, aga kõik need igasugused märgukirjad ja suunised ja eeskirjad, see sekundaarne õigusaktide valdkond on see, mis loob väga keerulise regulatiivse keskkonna neide jaoks, kes peavad hakkama rahalisi vahendeid eh, kasutama. ja sellised igasugused suunised on midagi, mis muutuvad ka siduvaks audiitoritele. ja tulemuseks on väga palju frustratsiooni. kuidas vähendada sekundaarsete õigusaktide hulka ja tagada, et üld Äh, määrus juba sisaldaks piisavalt informatsiooni, et seda saaks kasutada rakendamisel, projektide elluviimisel. ja veel üks asi, ajakava. sellest ma ka rääkisin. tõesti on vaja hea seista selle eest ka teil siin, et äh, määrused võetaks võimalikult kiiresti vastu, et Eh, tegevus saaks alata, kui meil tuleb uus ühtekuuluvuspoliitika, siis me teame, et eh, meil tuleb suur võitlus maha pidada, sest eh, paljud liikmesriigid ei taha seda enam. aga kui meil hakkab olema uus ühtekuuluvuspoliitika, siis on tähtis, et see käivituks õigel ajal, sest vastasel korral tekivad jälle needsamad probleemid, mis meil täna on. ja lõpetuseks aruandlusmehhanismid. tõsi on see, et ühtekuuluvuspoliitika on ainus poliitika täna mille hindamisraamistik on väga tugev, kõige tugevam. meil on igasugused mõõdikud, indikaatorid, kõik korraldavad asutused on öö, äh, sellega tööd teinud ja meil on öö, äh, Regio peadirektoraadi spetsiaalne üksus, mis nendega indikaatoritega tegelevad. ja tähtis on tõesti, et ühtekuuluvuspoliitika suudab ka tõestada, et ta annab konkreetseid tulemusi samas aruandlusmehhanism pisut läheb ka mõnel puhul liiale ja võib-olla annab seda pisut öö, lihtsustada, viia kooskõlla ERDF-i ja ESF-iga. ja sellegi kohta on meil konkreetsed ettepanekud meie aruandes ja lõpetuseks. see ei ole ainult minu seisukoht. kõik meil arvavad, et mõned muudatused, mis me oleme välja pakkunud, on juba üldmääruses, Omnibus määruses kirjas ja ka praegustes teistes määrustes kirjas, aga väga palju on mitte õigusloomelisi ettepanekuid, mida on võimalik praktikas väga hõlpsasti kohe realiseerida, nii et pigem on asi kinni tahtes süsteemi erinevatel tasanditel, Euroopa Liidu, liikmesriigi piirkonna kohalikul tasandil. ja kõigilt on vaja head tahet kaasa teha. nii et ja see on meie ühistes huvides muuta see poliitika lihtsamaks tänasest alates veel enne järgmisi parlamendivalimisi, et me enne kui meie kodanikud äh, üldse loobuvad sellest fondist raha taotlemisest. sest äh, see administreerimine on liig, mis liig ja järgmine aruanne sünnib meil auditeerimise kohta, kus me saame juba siis väga põhjalikult anda soovitusi, kuidas parandada auditeerimist. aga ma olen valmis veel põhjalikumalt kõigest sellest rääkima ja saatma teile ka kirjalikult materjale. ma lõpetan eh, selle arutelu, suur tänu teile osaluse eest ja väga kena, et tulite meiega kohtuma siia komisjoni ja nüüd me jätkame järgmise päevakorrapunktiga. meil on arvamuse projekt, mille koostas meie raportöör eh, kolleeg Omar Žee. ja see puudutab kalalaevastike haldamist äärepoolseimates piirkondades. novembris kaks tuhat viisteist eelarvekomisjon saatis oma delegatsiooni eh, üle mere territooriumidele eh, ühte, ühe, ühte piirkonda ja otsustati koostada algatusraport, mis puudutab seda, kuidas kalalaevastike hallatakse nendes äärepoolsemates piirkondades ja see on üks väga tähtis teema nende majanduse arengule ja meie komisjon otsustas arvamuse sel teemal koostada. ja täna on meil esialgne arvamuste vahetus selle üle, aga kahekümne üheksandal novembril me saame ka teksti kätte. kahekümne üheksandal novembril ja juhtkomisjonis on märtsikuusse plaanitud raporti vastuvõtmine. härra Omarže, palun. Madame la Présidente, merci. suur tänu, proua esimees. me oleme alles esimeste arvamuste vahetuse faasis pärast äh, siis seda, kui kalanduskomisjon on oma raportit, äh, raporti koostanud, äh, nad hääletavad ja meie komisjon siis ka esitab oma arvamuse. see kalanduskomisjon tegi oma raporti kolleeg Rodüsti äh, juhtimisel ja see peaks valmima novembri jooksul. kalanduskomisjon käis ka missioonil mida, millel viibisin ka mina ja äh, sealt siis teema, mida me peame täna arutama. ja miks on see nii? sellepärast, et äh, me nendime, et kalastamine äärepoolseimates piirkondades on teatud mõttes perspektiivikas, seal on olemas tulevik, aga siin on ka selliseid probleeme, mis vajavad lahendusi ja kitsaskohti, mida tuleb optimeerida see tähendab seda, et me peame tegema tööd just nimelt äärepoolsemate piirkondade hüvanguks, selleks et oleks võimalik neid maksimaalselt õigusloomega aidata. ma toon teile ka mõned arvud, et aru saada, millest me räägime ja kui suur on siis see probleem Prantsuse, Hispaania ja Portugali kalalaevastikud püüavad siis kala umbes kahe koma viiele, kahe koma viie tuhandel ruutkilomeetril see tähendab seda, et tegemist on äärmiselt suure alaga, millest me tegelikult räägime ja need kalaliigid, mida äärepoolsemates piirkondades püütakse, on regioonile ka väga olulised. see tähendab seda, et olukord on vastuoluline, sest kalalaevastikud äärepoolsemates piirkondades on Euroopa Liidule olulised, aga nad on samas kõige vähem arenenud piirkondade kalalaevastikud. aga rannikualadel püütakse umbes üheksakümmend kuus protsenti kogu kalast ja viiskümmend üks protsenti Atlandi ookeani varudest. aastal kaks tuhat kaksteist püüdsid kalalaevastikud kokku rohkem kui kaks miljonit tonni kala ning null koma viis protsenti sellest kalast püüti siis äärepoolsematel, äärepoolsemates piirkondades, aga ülejäänud ülejäänud varud püüdsid kas rannikulaevastikud või äh, kolmandate riikide laevad. tegemist on äh, keerulise olukorraga äärepoolsemate piirkondade jaoks, aga võttes arvesse seda, et meie oleme Euroopa institutsioon, siis peame meie ka esitama küsimuse äh, selle kohta, kas need investeeringud, mis on äärepoolsematesse piirkondadesse aastate kaupa tehtud, kas need ka ennast ära tasuvad sest praegu äh, me nendime ju, et äh, statistika näitab äh, küllaltki masendavat olukorda. me oleme koos volinikuga, volinike Vele Gretu ning Euroopa Komisjoni presidendi Junckeriga ka maha istunud ja nendest küsimustest rääkinud ja leidnud, et praegu on meil tõesti viimane võimalus äärepoolsemaid piirkondi niimoodi aidata, et need investeeringud, mida sinna suunatakse, tõesti tooksid kaasa ka rea-, reaalse arengu. me ei saa täielikult pooldada kalanduskomisjoni raportit, mille nad on koostanud ja millele meie siis peame arvamuse andma. meil oleks tegelikult anda äh, vägagi palju arvamust, vägagi palju nõu näiteks äh, nende kalaliikide investeeringute ja muu kohta raportis tuleb ennekõike tähelepanu pöörata sellele, kuidas tuua kaasa regionaalne areng just äärepoolsemates piirkondades. ma olen teinud koostööd oma kolleegiga, kes kalanduskomisjoni juhib, selle nimel, et meie oma arvamusega saaksime seda raportit täiendada. ma usun, et kui me seda raportit põhjalikumalt uurima hakkame, kujuneb see küllaltki huvitavaks ülesandeks sest me peame ähm, otsustama selle, kuidas me saame erinevaid äärepoolsemaid piirkondi aidata äh, ja kuidas me saame aidata nende kalalaevastikke, nii et oleks tagatud ka mingisugune reaalne areng. erinevad äh, regionaalsed asutused peaksid oma pool, omalt poolt ka tegema investeeringuid taristusse, sest ainult siis on võimalik äh, konsolideerida erinevaid jõupingutusi, mis puudutavad nii kalastamist, äh, toiduga varustamist ja ka seda, mida püütud kalaga edasi tehakse, kuidas seda kasutatakse koha peal, kuidas seda saab edasi müüa ja kuidas saab kalandussektoris luua uusi töökohti. tegemist on raske olukorraga, nagu ütlesin, sest äärepoolsemates piirkondades püütakse kala, ja sealsetes vetes on tegelikult palju kala. aga tihti transporditakse see kala äh, väga kaugele, sellepärast et äärepoolsemates piirkondades puudub selline taristu, mis lubaks kala töödelda koha peal, äh, teha sellest muid tooteid ja neid siis turustada ja see oleks tarbijale ju tegelikult ka kasulikum, kui oleks võimalik vähemalt osa sellest toodangust koha peal ümber töödelda. aga selleks, et see oleks võimalik, on vaja teha koostööd ka regionaalse tasandi ähm, asutustega ja muidugi ka liikmesriikidega, et näha ette paremad investeeringud, suuremad investeeringud taristusse, millega aidatakse ähm, kalandussektorit ma järeldan sellest, äh, ma nendin õigemini, et need miljonid ja miljonid eurod, mis juba on investeeringutena antud, on seotud äh, näiteks erinevate konteineritega, erinevate alustega, aga ei ole tehtud äh, investeeringuid sellesse, Äh, mitte mingeid investeeringuid sellesse, ähm, mida selle kalaga siis äh, pärast äh, teha saaks tegelikult tuleks rohkem aidata näiteks neid äärepoolseid saari, millel on olemas taristu ja mida siis saaks edasi arendada. ja seda tegelikult ju näeb õigusliku alusena ette ka aluslepingu artikkel kolmsada nelikümmend üheksa ja me peaksimegi vaatama kõigi võimalusi, mida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmsada nelikümmend üheksa meile annab. praegune olukord on selline, et äärepoolseimates piirkondades tuleb uuendada kalalaevastikke vastavalt äh, kehtivatele reeglitele ja äh, see toimub Euroopa ühtse kalanduspoliitika raames. aga me oleme ka väga erilises olukorras, sellepärast et kalanda, kalastus, kalastamine ääre, äärepoolsemates piirkondades on lihtsalt väga eriline äh, tegevusala, äh, kuigi see äh, esindab vaid null koma viit protsenti kogu kalalaevastikust, mis Euroopa Liidul on. me peame olema väga tähelepanelikud. kui me ei määratle konkreetselt kestliku arengu eesmärke, eh, siis ei saa me midagi ka saavutada. me peame need eesmärgid määratlema ja peame leidma lahendusi, mis ilmselt on kompromisslahendused eh, selle artikli kolmsada nelikümmend üheksa alusel, et meil oleks võimalik väga tugeva tingimuslikkuse alusel aidata äh, kalalaevu, olgu siis väikelaev, laevu või teisi, ja aidata neid selliselt, et nad saaksid oma kalalaevastikku uuendada, oma aluseid uuendada ja viia need äh, vastavusse kehtivate reeglitega. kui me seda ei tee, siis äärepoolsemate piirkondade kalalaevastikul ei ole mitte mingit tulevikku aga me peame selle tuleviku neile andma ja seda võimaldab õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmsada nelikümmend üheksa, kui me järgime Euroopa Liidu üldiseid poliitilisi põhimõtteid, mis tulevad siis ühtsest põllumajandus- ja kalanduspoliitikast. see on siis esimene asi, mida ma tahtsin rääkida. ma tahaksin tuletada meelde ka tähtaegu ja tahaksin teid tänada äh, seni tehtud koostöö eest. nagu ikka, olen ma teie käsutuses, kui teil on mulle küsimusi, aitäh! suur tänu! alustame nüüd variraportööridega. härra Ponga, palun, äh, ta on kohal, teil on sõna. aitäh, proua esimees, ma teen väga lühidalt ma tänan kõigepealt lugupeetud kolleegi selle eest, äh, mis ta teinud on. ja ma võin kohe öelda, et ma teen koostööd temaga ka edaspidi suure rõõmuga. Äh, mis puudutab äh, siis kalalaevastike haldamist äärepoolsemates piirkondades, ma olen veendunud, et kalastussektor ka võib anda väga olulise panuse kestlikusse arengusse just nimelt äärepoolsemates piirkondades. ja seetõttu on oluline, et me saaksime neid äh, kalamehi aidata ja luua ka äärepoolsemates piirkondades sobivad tingimused. äärepoolsemad piirkonnad on erilised ja seetõttu äh, nad vajavad ka erilist tähelepanu ja erilist, äh, erilist abi, nagu öeldakse ka aluslepingu artiklis kolmsada nelikümmend üheksa ma tahaksin teile öelda ka seda, et äh, mul on väga hea meel selle üle, et täna toimub konverents, kus räägitakse just nimelt äh, kalandussektori aitamisest äärepoolsemates äh, piirkondades ja seal saab lähemat aimu ka sellest, milline siis on nende piirkondade spetsiifika. see konverents algab kell kaksteist kolmkümmend ja see toimub Janni Majas saalis kuus kuu üks nii et äh, kõik lugupeetud kolleegid, kes on asjast huvitatud, saavad äh, sinna tulla ja tahavad saada siis teada, kuidas äärepoolsemates piirkondades tagada kestlik areng, aitäh! This... suur tänu selle kutse eest ja nüüd jätkame variraportööridega. Ambresso äh, võtab sõna härra Moskva asemel, ehk siis mul variraportööri variraportöör on suur tänu, proua esimees äh, kõigepealt ma tahaksin härra Maskura nimel vabandust paluda, sest ta ei saa täna siin viibida ja ta äh, palub siis äh, mul esitada tema seisukohad teksti osas ja tema nimel, aga ka enda nimel ma tänan teid tänan teid sellepärast, et te olete seda tähtsat teemat niivõrd selgelt käsitlenud. ma usun, et tegelikult on meie erialakomisjonil igal juhul võimalik jõuda mõistliku lahenduseni. ja meile siis ka juba tutvustati seda, millele meie arvamus tõenäoliselt keskendub. koos kolleeg Mas Kurmoga olen ma samuti teinud tööd, ma ei ole kalaekspert, aga ma olen äärepoolsemate piirkondade ja mägiste piirkondade ekspert, ehk siis vähem arenenud piirkondade ekspert ja e, tahaksin öelda seda, et meil on tõesti vaja äärepoolsemate piirkondade kalastussektori jaoks vaja ette näha e, strateegiline lahendus. härra Maskuro on ähm, rääkinud sellest, kuidas saaks aidata äärepoolsemaid piirkondi ja on öelnud, et nende kalastussektori arendamine on äh, elulise tähtsusega, sellepärast et äh, selles sektoris on töökohad, aga samuti aitab see kaasa tuua selle, et äh, see osa territooriumist saaks kestlikult areneda äärepoolsemad piirkonnad püüavad pigem traditsioonilisi kalaliike ja ka selle traditsioonilise püügi alalhoidmine on neile piirkondadel väga oluline. äärepoolsemates piirkondades räägitakse tihti sellest, et turuvõimalused on väga piiratud. aga antud juhul me räägime hoopis vastupidisest. me ütleme, et turuvõimalused on ju tegelikult olemas. sest Äh, merepiirkonnad on nendes regioonides või meri üldse on nendes regioonides ju väga olulise tähtsusega ja seega on kindlasti olemas ka turg, lihtsalt neid võimalusi ei ole piisavalt ära kasutatud. nüüd, kus me räägime äärepoolsemate piirkondade kestlikust arengust ja vajalikust strateegiast, siis just turu küsimus on väga oluline ja siin me jõuame Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklini kolmsada nelikümmend üheksa. Teie raporti keskmes on see, et tuleb tagada äärepoolsemate piirkondade potentsiaali realiseerimine. sest praegu on tegemist ennekõike võimalusega, potentsiaaliga, mis on olemas, aga mida tegelikult ei ole suutnud enamik eh, selle piirkonda, nende piirkondade elanikest või ettevõtjatest ära kasutada. ehk siis eh, seda potentsiaali ei ole kas täielikult kasutatud või üldse hakatud välja arendama ja see toob äärepoolsematele piirkondadele kaasa katastroofi, sest äh, see on ju osa kestlikust arengust, mida siis ei suudeta tagada. see on väga oluline osa arvamusest. ja meie koostöö on mulle näidanud, et tegelikult meil on võimalik konkreetsete meetmete abil ületada need tõkked, mis praegu meie ees seisavad ja saavutada kestlik areng ka äärepoolsemate piirkondade kalastussektoris. ma tänan veel kord raportööri ja annan kõik märkused edasi ka kolleegile, aitäh! suur tänu, järgmine variraportöör härra Lõõr, palun! suur tänu, proua esimees! ja tänan ka raportööri tehtud töö eest. võiks öelda, et tegemist on mõneti niširaportiga meie komisjoni kontekstis, eriti pakub see muidugi huvi neile, kes on sellega otse seotud. ECR fraktsioon teadvustab, et äärepoolsemates piirkondades on kalalaevastikel olnud väga vähe rahastust seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel ja ka ühine kalastuspoliitika üheksakümnendatel ei toetanud neid, sellepärast me äh, tervitame seda, et analüüsitakse rahastusvõimalik-, võimalusi, teeme koostööd raportööriga selleks, et vaadata, et näha, kuidas EMFF-i rahastus saaks teha rohkem, pidades muidugi silmas rahastuse piiranguid. meie fraktsioon soovib ka uurida seda, kuidas kohalik areng saaks olla osa lahendusest me oleme näinud, kuidas kohalikud tegevusgrupid ja asukohapõhised arengustrateegiad saavad kaasa tuua positiivseid äh, muudatusi. usume, et saaks teha veel rohkem selleks, et kohalikul tasandil oleksid just peamised toimijad, see on ju sama mõte, mida tegelikult kuulsime Eurocitise käest, äh, sest piirkondliku rahastuse puhul on just kohalikud inimesed need, kes kõige paremini tajuvad kohalikke olusid ning äh, see, et anda äärepoolsemates piirkondades toimijatele rohkem mõjuvõimu, see ongi ju üks raporti eesmärkidest. ma tooksin ka välja mõned meie fraktsiooni mured, mis meil juba selles varases faasis olemas on. loodetavasti jõuame mõningates küsimustes kompromissideni. meil on pikaajalised ähm, me oleme, me oleme skeptilised selle suhtes, et artikli kolm neli üheksa kasutamise puhul võib sattuda olukorda, kus äh, äärepoolsema et piirkonnad saavad natuke ebasoovival, ebasoovitaval, ebaausal isegi viisil toetust. seda põhjusel just, et äärepoolsemad piirkonnad on soositud olukorras, sest et on ka ju teisi piirkondi, mida saaks tegelikult määratleda samuti kui perifeeriat, aga nad ei saa aluslepingute järgi samasugust toetust. ehk siis see Euroopa Liidu õiguse äh, määratlus äärepoolsemate piirkondade jaoks on meie meelest küllaltki arbitraarne Äh, ja see ei ole enam asjakohane, mis tähendab seda, et siin tegelikult äh, ECR fraktsioon ei toetaks äh, sellist arvamust, kus artikli kolmsada nelikümmend üheksa kasutamist nii tugevalt rõhutatakse. samuti peaks rääkima POSI programmist, mis konkreetselt keskendus kalalaevastike uuendamistele äärepoolsemates piirkondades komisjon otsustas teha POS-ist osa EMFF-is ja meie fraktsioon leiab, et seda tuleks teha niimoodi, et ei loodaks lihtsalt täiendavat bürokraatiakihti, nii et tulemusi ei lisandu. kui pidada silmas üldist Euroopa Liidu eesmärk äh,, eelarvet ja kui arvestada ka seda, et väga tõenäoliselt laekumised järgnevate aastate jooksul arusaadavatel põhjustel ütleb kõneleja, et need muutuvad, siis tundub, et praegu veel ei tajuta seda, kuidas tuleks kasutada eelarvet Euroopa Liidu tasemel, aga ma tänan väga raportööri ja loodame, et eh, edaspidi saame eh, teiega koostööd teha. suur tänu! nüüd ma ei näe siin teisi variraportööre, seega annan sõna proua Kreelile. suur tänu, ma väga palju kalandusest ei tea, aga mul on küsimus raportöörile küll. Te ütlesite, et sissejuhatavas tekstis, et kõige äärepoolsemad piirkonnad on väga kalarikkad. kui ma viimane kord Assuuridel käisin, see oli paar aastat tagasi siis kaebasid kalurid seal, et suured Hispaania ja teiste riikide suured kalalaevastikud ja rahvusvahelised laevad lihtsalt kalastavad äh, mere tühjaks ja see kõik mõjutab äh, kalavarusid just ranniku piirkonnas. kas see tõesti vastab tõele ja kui jah, siis võib-olla me peaksime teiegi arvamuses sellele viitama et piirkondliku arengu juurde kuulub ka jätkusuutlik kalapüük ja võib-olla kalanduskomisjonile öelda, et eh, piirkondlikku arengut ei ole võimalik seal piirkondades äärepool edendada, kui neil enam kala ei ole Thank you, thank you. tänan. ma ei näe komisjoni esindajat asjakohasest peadirektoraadist või kas te soovite sõna võtta? vabandame, kolleeg ei ole veel siia jõudnud, ma arvan, et ta võib tulla, ta on juba teel. proua esimees ütleb, et tal on kahju. siis ta saab äh, osaleda arutelus siis, kui jõuda päris raportini, aga nüüd sõna veel kord raportööril suur tänu kõigile sõnavõtjatele nende märkuste eest. Need olid väga sisukad. kuni aastani tuhat üheksasada üheksakümmend viis ei vajanud äärepoolsemad piirkonnad tegelikult Euroopa Liidu abi. Nende kalalaevastikud ei vajanud eraldi investeeringuid. alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend tuhat üheksasada üheksakümmend on nad äh, olnud kasusaajad. ja nende vajadus tekkis siis, kui hakati rakendama väga jõulisi meetmeid just äh, kestliku arengu jaoks ja see tõi kaasa äärepoolsematele piirkondadele justkui kahekordsed probleemid. ma olen seda enne öelnud ja ütlen veel kord, see ei tähenda tegelikult seda, et kestliku arengu reegleid ei rakendataks, vaid et need jõuavad äh, nendesse piirkondadesse hilinemisega ja ka sellisel moel, et potentsiaal täielikult ei rakendu ja meie eesmärk ongi siis täielikult rakendada äärepoolsemate piirkondade potentsiaali ka kohalikul tasandil. siin räägiti mitmeid huvitavaid asju. näiteks öeldi, et on vajalik lihtsustada regulatsiooni. me saame väga hästi aru, et seal, kus lihtsustamine toimib, toimib ta sellepärast, et äh, kalastussektorit on võimalik äh, konsolideerida. aga kui reeglid on äh, liiga keerulised ja bürokraatiat on palju, siis on Euroopa Liit ise loonud lisabarjääre ja see toob kaasa selle, et mõned ettevõtjad peavad oma, oma tegevuse lõpetama, mõned äh, kalamehed või väikesed, äh, väikeste laevade omanikud satuvad nii-öelda isolatsiooni ja neil ei olegi tegelikult võimalik oma tegevust edasi arendada ja kohalikul tasandil midagi ära teha, see tuleb reeglite keerukusest. ma saan aru sellest, mida siin räägiti artikli kolmsada nelikümmend üheksa kohta, need seisukohad ei ole ju uued, aga mina usun, et te peaksite mõtlema, peaksite mõtlema sellele, et äärepoolsemad piirkonnad on ka nii-öelda avangardistlikud, neil on võimalik koostöös regiooni Euroopa Liiduga teha ära rohkem selleks aga tuleks maksimaalselt võtta arvesse seda, kui erilised on need piirkonnad ma ei usu, et Euroopa poliitikal saab olla tulevikku, kui kõik meie lahendused on sellised ühe mütsiga löömised, kõigile ühe mõõduga mõõtmised. me ei saa kalalaevastiku edu mõõta ainult püügikogustega. lõunapoolkera kalalaevastikud on hoopis teistsuguses olukorras kui põhjapoolkera omad kui me võtame reeglid ja neid lihtsalt ühtemoodi kohaldame igal pool, võtame kõik need reeglid, mis on välja mõeldud, mida on defineeritud kõigepealt põhja poolkirja jaoks. sest on ju nii, et kõigepealt loodi esimesed reeglid selleks, et lahendada Vahemere piirkonna ja Põhja-Atlandi piirkonna kalastusprobleemid, aga praegu peab neid reegleid kasutama ka India ookeanis va, Vaikses ookeanis ja reeglid on samad ja need peaksid koh-, kohelduma nagu täiesti ühtemoodi, sellepärast ongi meil kasulik mõelda nüüd artiklile kolmsada nelikümmend üheksa, sest see lubab teatud erisusi. kui me jõuame tõesti äh, totaalse absurdini, siis me võime võtta artikli kolmsada nelikümmend üheksa ja neid reegleid muuta. kui te tahate öelda, et Euroopa reegleid tuleb igal juhul kohaldada, siis on see õige, aga artikkel kolmsada nelikümmend üheksa on ka igati loogiline, võttes arvesse, et just nimelt selle artikli abil on võimalik lahendada mm, teiste te,, ka teiste regioonide probleeme, näiteks nende mägiste piirkondade probleeme, millest te siin rääkisite, ja võtta arvesse seda, et teatud regioonid on halvemas olukorras ja neile ei tuleks äh, reegleid kohandada samamoodi nagu kõigile teistele piirkondadele. kestliku arengu printsiipidest oleme siin rääkinud väga palju selles komisjonis ja meie hulgas on kolleege, kes äh, on ka eraldi kalanduseksperdid. aga reeglid, millest me räägime, on ju mõeldud Euroopa Liidu kalalaevastikele. nüüd ma räägin juba komisjoni kontrolli all, sest peadirektoraadi esindaja saabus, aga ütlen siis veel seda, et need reeglid on mõeldud täitmiseks ja nende täitmata jätmise eest on võimalik kohaldada sanktsioone. aga teisest küljest on õige, et teatud äärepoolsemates piirkondades on kalalaevastikud, mis ei äh, austa neid reegleid, mida nemad peaksid täitma. see tähendab, et meie erialakomisjon peab mõtlema ka sellele, millised on probleemid teatud liikmesriikides, kaasa arvatud AKV riikides ja lisaks AKV riikides. sest kõik need teemad on olulised, kui me mõtleme äärepoolsematele piirkondadele. jah, ähm, ühenduse poliitika peab olema sidus, kui me soovime, et need investeeringud, mis on juba tehtud äärepoolsemates piirkondades, oleksid optimaalselt, võimalikult, optimaalselt võimalikult kasulikud. ei ole ju mõtet ette näha lisaraha tegelikult ma ei ole ka kuulnud neid nõudmisi eh, kohalikult tasandilt ega mitte poliitikutelt. ei ole mõtet näha lisaraha ette, kui sellest ei ole kasu. aga meie tänased ettepanekud võivad just nimelt eh, aidata üle saada praegustest õiguslikest lünkadest ja tuua kasu kalalaevastikele, kellel tegelikult on suur potentsiaal. ja lõpetuseks tahaksin öelda veel seda, et me tuleme kõik Raman Baari, kes on kes on tihti öelnud, et me elame kõik võimaluste saarel, aga võimalused on muutunud. võimalused on muutunud ja me peame aru saama, et selle saare, nende saarte arenguvõimalused põhinevad erinevatel sammastel ja me peame aitama neid sambaid kaitsta. kui me tahame, et Euroopa Liidus töötuse määr väheneks, näiteks Reunioni saarel on äh, noortest viiskümmend protsenti või, või kuuskümmend protsenti töötud, sama Martinique ja Guadeloupe'i äh, saarel, need inimesed ei ole ju tegelikult milleski süüdi meie oleme need, kes peavad looma neile noortele inimestele tingimused, et äh, nendel saartel oleks mingi areng üldse võimalik. meie probleem on see, et äh, need saared ei saa areneda. Euroopa Liidu tasandil tuleb ette näha äh, tingimused mis aitavad neid noori inimesi, mis aitavad teha äärepoolsematesse piirkondadesse vajalikke ja ka põhjendatud investeeringuid. me tahame, et ühenduse poliitika paremini toimiks. et see poliitika oleks sidus. ja ma olen kindel, et Rootsi raport võimaldab neid eesmärke ka täita, aitäh! tänan! tänan väga. arutelu on siis nüüd lõppenud sellel teemal, liigume päevakorras edasi. see osa toimub siis, kui te pakute välja oma arvamuse projekti. järgmiseks eh, koordinaatorite otsuste heakskiitmine, koordinaatorid kohtusid eile pärastlõunal ning nende otsuste kokkuvõte saadeti teile meilitsi kas me saame eh, selle heaks kiita, härra Van Nistel, palun? suur tänu, mul ei ole seda veel välja trükitud, sest infot on tänapäeval nii palju, aga kui ma õigesti mäletan, siis ma tahan välja tuua kaks mõtet. esiteks, ma arvan, et me jõudsime hea järelduseni selle omnibussi kohta, võib-olla võiks see olla olla järelduste punktis kolm, et äh, sessiooni dokumendis peaks olema ka kirjas meie komisjoni nimi. äkki saaks äh, komisjoni raportööri sinna kirja panna? või, või, või, või kas meie saaksime siin koostada selle raporti, see oleks esimene mõte, ja teine mõte mis on seotud Rahvapartei ettepanekuga ja sellega, mis eile juhtus. protokollis võiks olla kirjas, et jah, kõik võivad kõikidele küsimustele reageerida ja järgmisel korral jätkame. see ei ole hea lähenemine, me ei leppinud sellises asjas üldse kokku võime öelda, et jah, küsitakse küsimusi, kõik saavad eh, soovi korral arvamust avaldada, aga võib jätkata ja pakkuda välja oma resolutsiooni projekti järgmiseks koosolekuks, selline peaks olema meie töömeetod. siis saaks eh, teha muudatusettepanekuid ja jõuda jaanuaris või veebruaris lõpule. ehk siis need on need mõtted, mida mina saaksin lisada Eh, protokollile selleks, et me ei kaotaks eh, oma tempot. muuseas, alati on ju võimalik viimasel hetkel oma küsimusi muuta. mõelge, kui näiteks veebruaris on midagi juhtunud niimoodi, et küsimust tuleb muuta. aga küsimus tuleb ka õigel ajal kuhugi saata. mina tulin enne teisest komisjonist ja seal juhtus täpselt niimoodi, et öeldi, et aa, et me hääletame ka küsimuste üle. ehk siis oleks vaja just läbipaistvust ja mitte seda, et me ootame mitu kuud seda, et kol-, kolleegid saaksid kommenteerida. Need olid minu mõtted. vaatan siin ka kolleegide otsa eh,. tahaks teada, kuidas, mida, mida teie arvate selles asjas noh, meil on veel tund aega tegelikult aega, et teeme siis tööd. Let's work on. teeme tööd teie küsimuse kallal. aga mitte täna, ütleb proua esimees. aga kui praegu panna päevakorda eh, protokoll siis protokollis on ju kirjas see tekst, mille kohta kõik saavad arvamust avaldada jah, järgmisel korral ja siis hakatakse midagi otsustama, see ei ole õige suhtumine. ma sain aru, ütleb proua esinaine, ma olen esimese mõttega nõus, ka eile ütlesin koordinaatorite koosolekul, et me oleme nõus nende nelja punktiga sellest kirjast ja et võtame ka arvesse selle mõtte, et raportööride nimed oleksid päriselt ka välja toodud. ehk siis, nagu ma ka sekretäriaadist õigesti aru sain, siis see on olemas selles protokollis. aga ma tahan seal näha seda sõna raportöör, aga seda te muidugi nüüd ütlesitegi kui ma õigesti aru saan, siis sekretäriaat lähtub ähm, kodukorra artiklist viiskümmend neli, aga meie proovime siin äh, luua veel täiendavaid reegleid. ja teie raportöörina ju mõistate seda. ehk siis palun äh, saage aru, et koordinaatorite puhul tähendab see seda, et meil on raportöör, kes, kelle nimi pannakse ka nimistusse raporti koostajate kohta, niimoodi saavad koordinaatorid asjast aru. nüüd see teine teema, mis puudutas suulisi küsimusi. eile me otsustasime, et me aktsepteerime seda, et et eh, selle kallal töö jätkub meie komisjonis, aga eh, Regionaalarengu Komisjon haarab siin initsiatiivi tänu Rahvapartei esindajatele ja me jätkame selle algatusega selleks, et eh, suulised küsimused ja ka resolutsioon tuleks just Regi nimel. Te ütlesite, et te olete selles küsimuses avatud et te võtate vastu muudatusettepanekuid ja soovitusi kõikidel fraktsioonidel, kes siin komisjonis on, kas see on õige? jah, kõik vastab tõele, aga ma ütlesin veel rohkematki. ma ütlesin, et selle nädala jooksul palutakse meil pakkuda välja resolutsiooni tekst, sest äh, asi seisneb ju selles, et kas oleks võimalik selle tekstiga vara välja tulla, sest muidu me kaotaksime mitu kuud. kui teised kolleegid, vaatan praegu on siin neli koordinaatorit, kui teised kolleegid on nõus, siis eh, paneme selle protokolli kirja, töötame suulise küsimuse kallal, kõik muudatusettepanekud on vastuvõetavad, nagu juba eile öeldi ja jätkame resolutsiooni ettevalmistamisega. kas see on see, mida te soovisite? jah, täpselt see oligi minu küsimus. ja siis on ka küsimus, et kas sekretäriaadist keegi meid ka aitab sellega? jah, nagu tavaliselt nii ongi, ütleb proua esimees. kas see on vastuvõetav? suur tänu, härrased! Need muudatused äh, paneme siis kirja suur tänu nii daamidele kui härradele. ja eh, võtame siis need muudatused arvesse ja kiidame protokolli heaks. kas on muid küsimusi, kas tõesti ei ole muid küsimusi, uskumatu eh, tuletan siis teile meelde, et järgmine koosolek toimub kahekümne üheksandal novembril, eh, terve päev hommikust õhtuni teisipäeval. soovin ka tänada tõlke. kas te saaksite meile palun öelda, mil toimuvad pärastlõunased hääletused? palun The votes will be at hääletamine toimub kell kolm. I close the meeting, thank you. ja koosolek on lõppenud, suur tänu kõigile.